mitmekesisusest, vaid äh, vastutustundlikkusest, jätkusuutlikust kalapüügist, mis on kasulik nii meie majandusele kui ka keskkonnale. suur tänu, härra Milana. lisaks sellele on mul teile teatada, et kirjalik deklaratsioon viiskümmend kaks, äh, mis puudutab äh, Downi sündroomi kandvaid lapsi ka see deklaratsioon on saanud äh, Euroopa Parlamendi liikmete enamuse toetuse ja vastavalt saja kahekümne kolmandale kodukorra artiklile edastatakse see äh, selle adress, adressaatidele ja allkirjad avalikustatakse protokollis. Äh, annaksin sõna härra Kutašile, kes on üks selle deklaratsiooni autoritest. suur tänu, proua president, ma tahaksin eh, toetada kõiki neid kolleege eelkõige, kes meid selle deklaratsiooni puhul toetasid. tahaksin eh, tänada ka teisi eh, autoreid, proua Tantšilat, härra Nikolaid, härra Tarabellat ja härra Ulmerit, suur tänu kõikidele meie assistentidele ja kaastöötajatele, kes allkirjade kogumiseks tööd tegid tänu sellele deklaratsioonile saadame me välja väga selge, kuid siiski kaaluka sõnumi. nimelt eh, Euroopa Parlament näitab üles solidaarsust Downi sündroomi kandvate laste suhtes nendel lastel on õigus äh, äh, olla kaasatud Euroopa poliitikatesse. suur tänu, härra Kutas, ütleb proua president, läheme hääletuse juurde. vastavalt päevakorrale tuleb lihtsustatud korras hääletusele härra Kabrnohhi raport